because the, yeah, it's easier to, that everybody understands. Now the explanation of niisiis hääletuste selgitused ja kõigepealt saab sõna, kõigepealt äh, proua Vereši raport, kolm sõnasoovijat. härra Jaan on meie esimene kõneleja. aitäh. Euroopa Parlamendi resolutsiooni kohta, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi loomist, tahaksin öelda järgmist. esiteks ma toetan entusiastlikult selle fondi loomist. kui meil tekivad probleemid, mis on seotud globaliseerimisega, globaliseerumisega kohanemisega, siis see fond aitab meid ja aitab ühtlasi tagada, et inimeste usk globaliseerumisse ei äh, lööks kõikuma. kui me näeme neid äh, majanduslikku ebakõla, majanduslikke ebakõlasid, mis on äh, seotud just globaliseerimisega, saame neid kuidagi korvata. teisalt teisalt olen aga skeptiline, sest mõned inimesed on öelnud, et selle fondi jaoks tuleb e-, eraldi et, eelarverida ette näha, kuid minu meelest ei saa kõiki katastroofe ette näha ja seetõttu ei saa nendeks ka valmis olla, ei saa niimoodi planeerida. juhul, kui midagi ei juhtugi, siis raha ju ära ei kulutata ja inimesed võib-olla hakkavad katastroofe meelega esile kutsuma, et saada sealt eelarvest raha, aitäh! aitäh ka teile! Need kolleegid, kes ei soovi midagi seletada, võiksid siit äh, lahkuda, et me saaksime tööd jätkata. ja härra Aharon. suur aitäh, president. nii see siis lõpebki. meil on võlakriis, aga meie laename lihtsalt üüratu summa raha, kaks äh, triljonit eurot, kui ma õigesti aru saan tegelikult äh, pole meie aju niimoodi loodud, et me üldse suudaksime hoomata selliseid arve, see on täiesti kujuteldamatu. ja ma tahaksin küsida kaks küsimust, kes neid, kes on selle laenu garandiks? garantii peaks andma Euroopa Keskpank, kuid Euroopa Keskpank on kokku ostnud äh, rämpslaene Eurotsooni erinevatest kriisiriikidest, nii et ta on ise muutumas rämpspangaks ta on alt vedanud maksumaksjaid, sealhulgas Portugali, Kreeka, Iirimaa ähm, omi. ja teine küsimus, kellelt me üldse laename, kas kellelgi vedeleb kuskil kaks triljonit? kas ta ei oleks seda siis viimase kolme aasta jooksul juba kasutanud? me laename tulevastelt äh, põlvedelt. see tähendab seda, et me kutsume välja kurjad jõud, mis ründavad veel sündimata lapsi tulevasi põlvi, kes peavad maksma kinni selle kohutu, kohutava ja tohutu võlakoorma. lootkem väga, et nii ei lähe, aitäh. aitäh ka teile ja härra Kelly. suur tänu, president täna arutame me globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi loomise raportit kuid äh, mina soovin tegelikult äh, rääkida hoopis viimasest raportist, aitäh yeah.. Kelly, we are just having the explanation of the Te siis ei soovi rääkida proua Pereši raportist? ei. okei okay., do you want me to do it now? Yes, do it okay. now kas ma võin siis kohe rääkida globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi tulevikust? selge, aitäh, aitäh teile, president! tegemist on olulise raportiga, sest see on seotud äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondiga. tegemist on äh, küsimusega, mis on tähtis kahel tasandil. esiteks aidatakse töötuid, et nad võimalikult kiiresti naaseksid tööturule ja teiseks annab see inimestele ka julgust. paljud äh, töötud on langenud depressiooni, neile julguse andmine on oluline. ma olen äh, seda näinud äh, mitmetes Iirimaa piirkondades ning kui on keegi, kes töötajaid kuulab, kes töötuid kuulab ja neid aitab, siis on see väga hea loomulikult äh, on äh, seda fondi vaja täiustada pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, sest seda fondi on vaja kahjuks veel väga pikka aega. aitäh, härra Kelly, kas keegi teine soovib veel proua Pereši raportit äh, selgitada, selgitada oma hääletustulemust, ei, nii see ei ole, järelikult me jätkame. olukord Palestiinas on meie järgmine punkt, härra Tarand is not is I don't see Mr. ma ei näe härra Tarandit siin. So I will ask Mr. seega härra Takula. arvoisa puhemies. lugupeetud president. tahaksin selgitada Palestiina resolutsiooni hääletust ja teen seda sellepärast, et äh, nagu ikka, on tegemist äh, hääletusega, mis puudutab Euroopa väärtushinnanguid, kuid äh, tähelepanu kipub ähm, tähelepanu on ennekõike sellele, et me toetame demokraatiat, inimõigusi, põhivabadusi ja kõike muud, me kõik tahame neid väärtusi toetada, me kõik teame, et me kõik teame, mis toimub Iisraelis, me teame, et Palestiina väärib Euroopa Liidu toetust, me peame jääma kindlaks oma väärtushinnangutele, oma tõekspidamistele ja seetõttu on äh, kahetsusväärne, et äh, väike enamus meie hulgast äh, arvas teisiti kui mina. ma olen siiski rõõmus selle üle, et paljud olid minuga ühes paadis, et nad soovivad toetada Iisraeli ja et nad saavad aru, et Jeruusalemm on Iisraeli jagamatu pealinn, sellepärast et Iisrael on demokraatlik riik ja me peame tegema sellega koostööd ja äh, jõudma selleni, et äh, ka Iisraeli äh, naaberriigid saavutavad demokraatia, kui neil seda praegu ei ole, aitäh! aitäh! aitäh! lugupeetud president mina usun, et enamik Euroopa Parlamendi liikmeid jäävad eh, tegelikult eh, nii-öelda keskteele. loomulikult me võime vaielda selle üle, kas palestiinlastel on praegu õige aeg taotleda ÜRO liikmelisust või mitte. kuid samas peame me aru saama ja mina saan aru, et läbirääkimised on kestnud kümneid aastaid, mingit tulemust ju ei ole ja praegu on vaja seda, et me suudaksime taastada usalduse, selleks on vaja meetmeid, aga need ei saa olla ühepoolsed, neid peavad võtma mõlemad pooled. ma usun ka, et meil on vaja saata selge signaal Iisraelile ning asunduspoliitika, mida Iisrael ajab, ei aita mitte kedagi. aitäh ja härra Repo! Ah, puhemies. suur tänu, härra president. Äh, Lähis-Ida rahuprotsess äh, on olnud väga aeglane. Palestiina enesemääramisõigus ja õigus oma riigile on ümberlükkamatu õigus, nii nagu ka Iisraeli õigus eksisteerida turvaliste piiride sees. president Abasi meeleheide on täiesti mõistetav, kakskümmend aastat rahulärkimisi on väga pikk aeg kuid rahvusvahelises poliitikas on õige ajastus alati aga kõige tähtsam Euroopa Liidu välispoliitika oskus rääkida ühel häälel on aga ka siin ilmselt äh, veel kord äh, kaalul. loodan, et Euroopa Liit ja liidu liikmesriigid leiaksid ühtse seisukoha Lähis-Ida konflikti küsimuses ja selles, kuidas see rahumeelselt lõpetada, seda oodatakse ja nõutakse meilt. ainus viis, äh, kuidas püsiv rahu saavutada, on läbi poliitilise dialoogi ehk siis äh, läbirääkijad tuleb saada ühise laua taha ja peaks äh, nad panema rääkima. ja meie peaksime oma pilgud suunama sellele, mis saab pärast selle Euroopa, ÜRO protsessi lõppu, suur tänu! aitäh! arvoisa pu- proua Essaja, ka mina tahaksin selgitada, sellepärast et äh, see äh, resolutsioon äh, hääletati ühtse resolutsioonina läbi ja mul ei olnud võimalik oma seisukohta avaldada, ma ei saa toetada sellist resolutsiooni, ma ei saa seda sõnastust, mis siin on toodud, toetada nimelt äh, küll äh, tunnustat-, äh, kannustatakse pöörduma tagasi läbirääkimiste laua taha ja see on positiivne, aga juba ette hakatakse piirama riigi, panema paika piiri, piire ja mis saab Jeruusalemmast, on väga oluline see, et vastastikku usaldamine Äh, taastuks ja ei saa teha seega ettekirjutusi kusagilt väljaspoolt, läbirääkijad peavad ise nendeni jõudma ja sellepärast minu meelest see resolutsioon ei ole kõige õnnestunum. kui Euroopa Liidu liikmesriigid toetavad Palestiina riiki, mis ei baseeru Iisraeli ja Palestiina ühtset kokkulepet, siis on see vastutustundetu ka-, äh, käitumine ja kindlasti rahu ei too sellele piirkonnale. suur tänu Äh, härra äh, Campbell Bannerman. suur tänu, härra president. mina olen Iisraeli sõber, aga olen Iisraeli kriitiline sõber ma olen ise eh, eh, olnud osaline Põhja-Iirimaa rahuprotsessi eh, alases töös Briti valitsuse juures, on, on täiesti võimatu rääkida sõjalisest lahendusest, see peab olema poliitiline lähenemine, kuid mingisugused asundused kindlasti seda protsessi kaasa ei aita, ma arvan, et Palestiina rahvast on halvasti koheldud, ma usun, et nendel on õigus Iisraeli kõrval rahumeelselt oma riigis elada, kuid ma ei ole veendunud, et see samm, mis on küll võib-olla hea läbirääkimiste taktika, et minnakse kohe ÜRO-sse ja, ja palutakse riigi liikumist ri,, riigi loo- li,, loomist, ei ole siiski õige samm aga ma tõesti loodan, et see rahuprotsess läheb edasi, see on, see on väga tähtis, kuid ainult läbi äh, väga raskete läbirääkimiste, nii nagu Põhja-Iirimaa puhul on võimalik poliitiline lahendus, mis, millest on kasu kõikidele. suur tänu, härra Panermann. kas keegi soovib veel sõna Palestiina küsimuses? kui ei, siis läheme edasi ja Riio kakskümmend pluss tippkohtumine ja proua Pasescu on proovinud sõna consider că dezvoltarea economiei. suur aitäh, president. ma usun, et rohelise majanduse edasiarendamine sõltub ennekõike sellest, kuidas me suudame ähm, lõpetada fossiilkütuste kasutamise. hääletasin punkti nelikümmend kuus vastu sellest resolutsioonist, sellepärast et selle rakendamine võib kaasa tuua sotsiaalseid probleeme, kuna äh, tõuseks elektri hind just lõpptarbija jaoks. see et me peame piirama inimtegevust, millel on kahjulik mõju keskkonnale, on tõesti tähtis, sest muidu satub ökoloogiline, ökoloogiline tasakaal äh, ohtu. eriti minu riigis on bioloogiline mitmekesisus sattunud äh, ohtu, me peame seda väga oluliseks ja soovime kaasa luua rahvusvahelise õiguse kujundamisel. me toetame kestlikku arengut ning äh, keskkonnasõbralikku tehnoloogiat. see on ka põhjus, miks ma ei saa heaks kiita tuuma energia väljaarvamist Euroopa energiasegust, äh, sellepärast et tegemist on äärmiselt tõhusa energialiigiga, mis ei ole ka eriti kallis. meil on äh, vaja teha äh, ma ei saa olla nõus sellega, et tuumajaamad tuleks kaotada. aitäh ja härra Repo! mikrofon mina äh, kiidan selle resolutsiooni heaks, kuid äh, mul on ka reservatsioone, sest äh, Rio pluss kakskümmend kestliku ke- äh,, kestliku arengu konverentsil on äh, vaja kindlasti seda, et Euroopa Liit räägiks ühe häälega ja esitaks ühed eesmärgid ning äh, üks nendest eesmärkidest on see, et kõigil peab olema ligipääs loodusvaradele, nii neil inimestel, kes elavad praegu, kui neil, kes pole veel sündinud. see on äh, ka kindlasti eeltingimus äh, kestlikuks arenguks ja vaesuse vähendamiseks aasta äh,, vaesuse vähendamiseks maailmas ma arvan, et väga tähtis on tagada ka kestlik tarbimine ja kestlik tootmine, ehk siis rohelisem majandus ja kahtlemata ka rohelisemad energialiigid üldiselt äh, tuleb edendada neid äh, meetmeid, äh, mis toovad kaasa suurema integreerituse ühiskonnas, inimeste parema tervis, tervise, suurema turvalisuse ning õiguspärasuse ühiskonnas. ma arvan, et meil tuleb alati kõige rohkem austada põhivabadusi, kultuurilist ja religioosset mitmekesisust ning tagada see, et ühiskonnas tõesti valitseks tasakaal ja õiglus, aitäh! aitäh! ja nüüd proua Haakin suur aitäh, president! mul oli väga hea meel äh, selle resolutsiooni hääletamisel osaleda ja see heaks kiita, sest siin käsitletakse mitmeid äh, väga tähtsaid elemente, käsitlen neist lühidalt kolme. esiteks on vaja toetada vee kestlikku majandamist ning äh, vesi on ju avalik hüve ja nii tulebki seda käidelda ma arvan, et kõigil on õigus äh, veele ja kanalisatsioonile ning äh, kõik peavad saama seda õigust kasutada. teiseks, äh, ma arvan, et tuleb tagada turvaline ligipääs merele, kõik elanikkonna osad peavad seda õpe-, seda saama kasutada ning lõikele nelikümmend kaheksa hääletasin ma vastu, sest see käsitleb geneetiliselt muundatud organisme, kõik peaksid saama kasutada turvalisi seemneid. ja mis puudutab mis puudutab äh, metsaküsimust, siis üheksakümmend kaheksa protsenti meist äh, ütles, et äh, Amazonase vihmametsade kadumine on äärmiselt murettekitav. siiski püütakse ikka veel läbi suruda lepingut Mercosuriga, mis toob kaasa, mis toob kaasa Amazonase metsade kadumise ning see tähendab seda, et üks osa sellest kojast avaldab ühte arvamust, aga teine pool lihtsalt ignoreerib seda, aitäh aitäh ka teile, proua Haagins ja nüüd härra Kelly. Uh, ma eh, taht-, jälgisin seda erilist arutelu, tegu on väga eh, tõsise aruteluga ja eh, küsimused, mis maailma globaalselt puudutavad äh,, on tõsisemad kui kunagi varem, metsade hävitamine, kõrbede laienemine, ülekalastamine, puhta vee puudus, kliimamuutused, neid tuleb, nendega tuleb tegeleda globaalselt ja ning ei ole mingit mõtet Euroopa Liidul üksi tegutseda enda kahjuks muut- ja sealjuures oma elanikke vaesemaks muutes, samal ajal kui teised seda ei tee. globaalsetel probleemidel on vaja globaalseid lahendusi ning neid tuleks arutada järgmisel ülemkogul, nagu eile volinik ütles, sest äh, lihtsalt prügi koristamisel äh, ei ole äh, lihtsalt enam mõtet, me peame tegelema rohkem seda Euroopas ja üle kogu maailmas ning proua Morkunaidi Mikuline. suur tänu teile, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt mis äh, realistlikult äh, kajastab äh, jätkusuutlikku arengut ning mul on väga hea meel selle üle, et me suutsime pisut lahjendada lõigus nelikümmend kuus, mis puudutab tuumajaamade ehitamist. sellised nõudmised ei ole ühes joones liikmesriigi vajadustega ja ma, mul on hea meel, et Euroopa Parlament sellest aru saab. kui me otsustame mitte kasutada tuumaenergiat, siis võib see kaasa tuua veel suurema energiasõltuvuse. energiaturvalisus on küsimus, millega peaksid tegelema Euroopa liikmesriigid, loomulikult meil on vaja garanteerida kõrged garantiid tuumaenergia kasutamisel ja me teame, et taastutavad energialiigid on väga oluline energiaallikas, seda mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus. kuid ma olen siiski pettunud selles, et Euroopa Parlament suhtus üsnagi negatiivselt äh, mitte äh, traditsioonilistesse euro-, äh, energialiikidesse, aitäh! puhemees, austatud härra president, ma toetasin seda resolutsiooni. ÜRO jätkusuutliku arengu konverents võib kujuneda väga oluliseks kohtumiseks ning kindlasti võib olla suunda andev kuid seda ainult siis, kui seal suudetakse võet-, võtta vastu konkreetseid samme ja kui seal suudetakse teha selliseid ettepanekuid, mis on ka realistlikud. igasugused hea tahte avaldused äh, ei ole piisavad ja lisaks sellele, härra president, ma paluksin, et Euroopa Liidul ja Euroopa Liidu esindajatel, sealhulgas ka kodanikuorganisatsioonidel, oleks eh, sellel konverentsil ühtne nägemus ja, ja konstruktiivne roll kui me vaatame seda, mis on toimunud seni, siis võib-olla on sealt mõned õppetunnid saada Äh, kui teisi ära ei kuulata, siis jäädakse isolatsiooni, sellest midagi head ei tõuse, ainult konstruktiivne koostöö on Euroopa Liidule kasulik. Äh, suur tänu! kas keegi soovib veel Rio kakskümmend pluss tippkohtumise osas sõna võtta? kui ei, siis läheme järgmise punktini, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi tulevik. Äh, proua Harkin, palun suur tänu, härra president, ma toetasin seda resolutsiooni, eriti parlamendipoolset üleskutset jätkata EGF-iga eh, praegusest finantsraamistikust ka edasi, see on väga selge Äh, signaal parlamendilt, et me väärtustame seda globaliseerumise fondi ja loodetavasti nõukogu aga kuulas meid tähelepanelikult. jah, selles resolutsioonis on kirjas ka see, et me peame asju muutma ja tõesti selle fondi toimimist saab parandada, saame parandada seda, kuidas seda avatakse, kui kiiresti ja, ja kui suur on kaasfinantseerimise määr, tuleb tagada ka see, et see fond vastab äh, tööliste vajadustele, kuid tegeleb ka selliste küsimustega näiteks nagu oskuste mittesobimine teatud töökohtadele. eile rääkisime seda, et et ettevõtetelt peaks vabastama nendest kohustused, selle kasulikkusest ei ole mingisuguseid tõendeid, komisjon on kaalunud oma seisukohta kindlasti väga ettevaatlikult, nii nagu ka meie oma töögrupis, loomulikult asju on võimalik äh, natukene paremini teha, kuid seda lihtsalt kasutatakse tihti ära välja, vabandust, mitte toetada seda. novembris on tulemas fondi vahearuanne ning komisjoni ettepanekud oktoobris, kuid eh, nii palju, kui mina aru saan komisjoni ettepaneku sisust, siis mina toetan neid, eriti seda toetust, et kaasatakse fondi ka eh, füüsilisest isikust ettevõtjad ja talunikud. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Faimon suur tänu, ma hääletasin selle raporti vastu Euroopa globaliseerumisega fondi fondi vastu, see fond on täiesti mõttetu, see tuleks laiali saata ja ma arvan, et see tugi, mis inimestele antakse, tuleks, peaks tulema liikmesriigi tasandilt, mitte Euroopa Liidu tasandilt. Euroopa Liidu tasandil tekitab see ebakõlasid ja ainult suured ettevõtted saavad ju tegelikult neid vahendeid kuid tegelikult väikesed äh, riigid ja füüsilisest isikust ettevõtjad peavad ka saama juurdepääsu selle fondile, aga seda juurdepääsu ei ole, seega ma olen selle fondi vastu. ja nüüd veel Euroopa Liidu ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping ja härra Rebo, teil on paar sõna öelda selle kohta, härra president, ma häälestasin, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et see puudutab minu südametunnistust, Euroopa Liit on väärtustel põhinev liit, mille eksisteerimise ja tegutsemine baseerub universa-, universaalsetel inimõiguste ja demokraatia põhimõtetel. Euroopa Liidu ja Maroko vaheline kalastuskokkulepe puhul tuleb järgida rahvusvahelise õiguse reegleid ja inimõiguste põhimõtteid. oleks täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liit sõlmiks kalastuslepinguid eirates oma põhiväärtusi kuivõrd täit selgust selles ei ole, et kalastusleping Lääne-Sahara elanikele kasulik oleks ja vastab ja kas see üldse vastab nende soovidele, on minu meelest parem paluda selles asjas selgeid õigusseisu, õiguslikke seisukohti. Euroopa Liit ja Euroopa valits- ja Euroopa välissuhtluses tuleb toetada Lääne-Sahara konflikti rahumeelset lahendamist ÜRO resolutsioonide alusel ja seda koostöös Lääne-Sahara rahva ning rahvusvahelise üldsusega. suur tänu! Not... suur tänu ja viimasena härra Romeo Rueda. ma tahaksin veel kord väljendada oma üllatust selle üle, et need Maroko režiimi ähvardustel on, äh, ähvardustel on olnud mõju meie kolleegidele selles kojas me ei taha, et hääletatakse ühe valitsuse poolt või vastu, vaid lihtsalt õi-, rahvusvahelise õiguse äh, ra-, poolt. me ürit-, komisjon soovib pikendada kalanduslepingut Marokoga ilma, et kui ta konsulteeriks Euroopa Parlamendiga, kuigi Lissaboni lepe seda nõuab. Euroopa praegune, praegune lepe lubab Euroopa Liidul kalastada Lääne-Sahara vetes, mis on okupeeritud piirkond. paljud peavad seda valeks ning meie õigusloom, äh, meie enda koja õigusloomelised üksused on selle küsimuse küsimärgi alla, selle tegevuse küsimärgi alla saadnud. me peame vastu võtma õiged otsused seoses teemaga, millel on äh, karmid äh, poliitilised, majanduslikud, ökoloogilised ja sotsiaalsed tagajärjed. nii et mul on väga kahju sellest, et enamuse meie kolleegidest ei saanud sellest õigesti aru ning oma negatiivse hääletusega äh, Eh, toetavad eh, õiguslikult ja poliitiliselt aktsepteerimatut olukorda, aitäh teile! suur tänu ja enne kui me lõunat lähme sööme, peame tegema järgmise teadaande, ma saime ALDE fraktsioonilt eh, ettepaneku, et Vincenzo Jovine saaks eelarve kontrolli komisjoni liikmeks Joanne Maria Ugias äh, saaks äh, transpordikomisjoni liikmeks, kes hääletaks, äh, hääle, vabandust, asendaks Vincenzo Juvinet. keegi selle vastu ei ole, nii et see ettepanek on vastu võetud